jätkuvate sõnavõttudeta kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kalendri kohta. fraktsiooni esimeeste konverents võttis kümnendal septembril kaks tuhat viisteist vastu oma ettepaneku, kõik ettepanekud on meie veebilehe peal üleval muudatusettepanekute esitamine on teisipäev, kuues oktoober keskpäeval ja me hääletame kolmapäeval, seitsmendal oktoobril kell kaksteist kolmkümmend presidendini on jõudnud Poola ametivõimudelt palve võtta ära härra Tšeslav Tšerkierski